Good morning, colleagues. tere hommikust, head kolleegid. As you know. ma asendan, nagu te teate, meie esimeest härra Puuseksit, kes on täna Poolas. kõigepealt tahaksin tutvustada siis äh, härra Verhahterit, kes on äh, biotoormel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektori kohusetäija ja samuti doktor Marketit, kes on biotoormel põhinevate tööstustoodete ja töötlemise direktor ja tahaksin teile meelde tuletada, et PBI ehk siis biotoonetel põhineva tööstusharude ühisettevõte on ainukene selline ühisettevõte pärast, mis on loodud pärast Horisont kaks tuhat kahekümne vastuvõtmist, loodi sellel suvel pärast edukaid läbirääkimisi Euroopa Parlamendi Äh, vahel ja meil on terve rida siis äh, selliseid avaliku ja erasektori partnerlusi. kas härra Van Nistelrooy on kohal, suurepärane, tere tulemast. tema on selle teema raportöör niisiis, meil on aega tund ja viisteist minutit selleks tutvustuseks ja järgnevateks aruteludeks ning annaksingi nüüd sõna härra Verahteril, Ahtertile, et ta saaks seda teemat äh, tutvustada ja teil on aega kümme minutit, palun. aitäh, härra Henkel, selle sissejuhatuse eest, daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna siin hommikul olla ning äh, kõigepealt tahaksin avaldada austust äh, nendele jõu, nendele inimestele selles komisjonis, kes on toetanud seda algatust Äh, mis siis, äh, mille ettepanek tehti eelmise komisjoni koosseisu ajal ja härra Van Nistelrooy, mul on väga hea meel, et te olete täna hommikul siia jõudnud. nüüd annaksin teile siis väga lühikese ülevaate sellest, mida meie siis biomajanduse all mõistame, räägiksin äh, põhjusest, miks on vaja avaliku ja erasektori partnerlust ning ma tutvustaksin teile ka siis Äh, mida biotööstuses selline partnerlus tähendab ja räägime ka sellest, mida äh, loodame üleüldse saavutada. niisiis. kas slaidid ei ole nähtavad? Äh, slaidid peaksid ka varsti tulema, niisiis biomajandus, daamid ja härrad, on majandus, mis põhineb taastuvate bioloogiliste ressursside kasutamisel, vastupidiselt siis fossiilsetele kütustele, mis, äh, nagu te teate, on äh, väga aeglaselt taastuv ressurss. Äh, seda kasutatakse keemiatööstuses. me üritame luua majandust, mis palju, on palju jätkusuutlikum, keskkonnasõbralikum, rohelisem, ühesõnaga pakub äh, tulevastele põlvedele paremat tulevikku. ning äh, biomajanduses me vaatame siis, mida me saame teha äh, selleks, et me kasutaksime rohkem taastuvressursse ja vaatame ka tööstuslikke protsesse, tarbijate turgu selleks, et kuida-, vaadata, kuidas kõike seda integreerida me teeme seda Euroopas, aga mitte isoleeritult. ka mujal maailmas tegutsetakse selles vallas Põhja-Ameerikas, Brasiilias, Kagu-Aasia teatud piirkondades, tegemist on siis nende maailma piirkondadega, millel on Euroopaga võrreldes tohutuid eeliseid, eriti mis puudutab juurdepääsu odavatele ja kergesti kättesaadavatele toorainetele, näiteks mais ja suhkruroog Need on siis meie jaoks väga vajalikud bioloogilised ressursid. me äh, äh, me kasutame siis biorafineerimistehaseid, tihtipeale kasutame seal söödakultuure ja see tekitab probleeme, sellepärast et Äh, tekib äh, siis toidukultuuridega mm, konkurents, me kasutame neid kultuure tööstuslikuks otstarbeks, mitte inimeste toitmiseks. nii et, et me võiksime kasutada siis äh, nii-öelda neid mitte toidukultuuri ja seda me teeme siis juba sellise teise põlvkonna rafineerimistehastes. kui kõnelda nüüd era- ja avaliku sektori partnerlusest, siis see on meie ajates vajalik, sellepärast et see loob selge raamistiku pikaajalisteks investeeringuteks Äh, see on siis äh, avaliku sektori komisjoni ja tööstusvaheline partnerlus ja kui me vaatame näiteks Horisont kaks tuhat kahtekümmend, siis üks probleem, mis sellega äh, seostub, on see aastapõhine programmeerimistsükkel, mis, mistõttu on väga keeruline teha pikaajalisi investeeringuid, avaliku erasektori partnerlus aitab sellest probleemist üle saada, sellepärast et see ajaperiood on kümme aastat niisiis, tegemist on ühise lähenemisega ja üritame siis erinevaid majandussektoreid lähendada, eh, eh, neid, kellel ei ole traditsioone koostööd teha ning era- ja avaliku sektori partnerlus pakub just siis võimaluse investoritel ja oma jõud ühendada. samuti suudame sellisel moel mitte ainult oma jõude ühendada, vaid ka olemasolevaid oskude, oskusteadmisi ja vahendeid. niisiis eh, justkui tegu on asjadega, mida üksikult oleks raske arendada või rahastada niisiis selliste partnerluste läbi, aga me suudame selliseid investeeringuid teha. avalikust aspektist on suureks eeliseks see, et me saame tea-, täiendava finantsvõimenduse tulevasteks investeeringuteks. Need rahad, mida me siis investeerime, põhiliselt tulevad Horisont kaks tuhat kahekümnest, aga iga euro eest, mille meie investeerime, investeerib tööstus siis kaks koma kaheksa eurot ja lõpetuseks, ähm, tegemist on algatusega, äh, siis mis on seotud era, avaliku ja erasektori partnerlusega, see on tööstussektori äh, soovidest ajendatud ja see tähendab, et mida me ka ei teeks, on turule orienteeritud ja tulemustele orienteeritud. nüüd algatus ise. niisiis me ei pööra siin tähelepanu ainult keemiatööstusele või äh, plastmassitööstusele või energeetikatööstusele, me üritame kõiki sektoreid ühendada, me ei vaata ainult metsandust või põllumajandust. Äh, kõik on äh, osaks siis sellest väärtuste ahelast, mida me üritame välja töötada. Need väärtusahelad ei eksisteeri täna alati. niisiis me üritame siis äh, tootmissektoris inimesi ühendada, me räägime kütusesektorist, äh, keemiasektorist, samuti tahame äh, ühendada nad lõpptarbijatega. nüüd nagu ma ütlesin oma sõnavõtu alguses Teie komisjon on olnud äärmiselt äh, toetav, on aidanud käivitada seda algatust. Äh, nagu ma, eh, nagu esimees juba ütles, äh, see algatus kiideti heaks suvel ja nüüd me teeme siis esimesi samme, kui nii võib öelda. me rakendame praegu seda algatust ellu ning osana sellest algatusest oleme aga juba alustanud esimest pakkumismenetlust äh, selle väärtus, äh, algatuse väärtus on üle kolme koma seitsme miljardi, äh, kaks koma seitse protsenti tuleb siis tööstussektorist. partneriks on Euroopa Komisjon ja tööstus poole pealt on partneriks biotoormetööstuste konsortsium, tegemist on just nimelt ettevõttega, mis on loet-, loodud selliste avaliku ja erasektori partnerluste jaoks. ning kui me neid programme ellu rakendame, siis põhinäoliselt kasutame Horisont kaks tuhat kahekümne vahendeid ja põhimõtteid. see tugineb siis avalduse põhimõttele, see tähendab, et iga organisatsioon saab osaleda selles töös Äh, läbipaistvus on oluline, mängureeglid on eelnevalt paika pandud ja samuti siis väljapaistvuse alusel ainult kõige paremad võimalikud projektid leiavad rahastamist, mingeid muid tingimusi ei ole. niisiis, ja nagu ma ütlesin, me tahame luua uusi väärtusahelaid Euroopa jaoks nüüd natukene räägime ka siis meie erapartnerist, nagu ma ütlesin, selleks on biotooraine konsortsium. Äh, üle seitsmekümne täisliikme on siis, põhiliselt on tegemist siis ettevõtetega, aga VKE-dega, VKE klustritega, klastritega, klastritega meil on sada kakskümmend üks assotsieerunud liiget, enamasti on need ülikoolid, teadusuuringute äh, organid ja nõnda edasi ja me hõlmame siis väga paljusid sektoreid, põllumajandus, toiduainete tööstus, metsandust, äh, keemi-, keemiatööstus ja nagu te siit slaidilt võite näha, meil on liikmeid kogu Euroopas. Äh, mulle tundub, et ei ole ühtegi Euroopa riiki, kes selles programmis ei osale ja seetõttu on see siis tõesti kogu Euroopa kaasatud me oleme alustanud nüüd siis esimest äh, pakkumismenetlust ja niimoodi me seda programmi ellu rakendamegi, et iga aasta korraldame siis neid äh, mene-, pakkumismenetlusi, tuginedes eh, Horisont kaks tuhat kakskümmend reeglitele ja me teeme seda iga esimest, esimene pakkumismenetlus lõppes viieteistkümnendal oktoobril ja praegu vaatame siis esimesi ettepanekuid läbi ja kui kõik hästi läheb, siis peaksime esimesed toetused saama juba välja anda järgmise aasta märtsis. nüüd, kui läheneda algatusele natuke laiemast aspektist, siis me tõesti tahame saavutada pikaajalist jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopale ja edendada Euroopa konkurentsivõimet kogu maailmas nii et, et asi puudutab äh, uute töökohtade loomist, äh, uute investeeringute edendamist, just nimelt tööstusprojektidesse investeerimist. väga oluline on ka äh, projektide programmeerimise algatus ja me tahame äh, vabaneda fossiilsetest kütustest, sest fossiilsed kütused ei ole jätkusuutlik tulevik ja me räägime siin nüüd just äh, alternatiividest, äh, see on oluline kliimamuutuste kontekstis, energiavarustuskindluse kontekstis, rohelise majanduskasvu kontekstis ja siit jõuan nüüd oma viimase slaidini Äh, uus volinik on nüüd tegevust alustanud. Äh, teadusuuringute äh, volinik härra Moedas on väga selgelt öelnud, et ähm, meie eesmärgiks on majanduskasv ja jätkusuutlikkus. siin komisjonis ta ütles, et roheline majanduskasv on majanduskasv ja kui majanduskasv ei toimu jätkusuutlikult, siis ei olegi mõtet kasvada. ja meie algatus on just selle kõigega seotud, aitäh aitäh, härra Verahtert ja nüüd annaksin sõna koordinaatoritele ning äh, alustame härra Van Nistelrooiga, kes on ka endine raportöör. jah, aitäh. ma ei ole enam ITRE komisjoni liige äh, ja äh, jälgin seda siis eemalt kogu seda asja. mul on väga hea meel et äh, see asi on tõesti tuult tiibadesse saanud. antud hetkel äh, paljude Euroopa programmide puhul, Horisont kaks tuhat kahekümne programmide puhul me näeme, et äh, asjad ei alga kiiresti, on väga palju arveid, mida algfaasis makstakse, aga see on uus projekt ja seda ei tohiks need varasema perioodi äh, probleemid küll kuidagi takistada, see ei ole meie kohustus, nii et ma tahaksin teid õnnitleda eri, esimese pakkumismenetluse üle ja tohutu suure huvi üle. samuti tahaksin rõhutada, et te olete öelnud, et kõik riigid osalevad selles uues algatuses ettevõtted, ülikoolid, tahaksin rõhutada seda, et kõik riigid osalevad, sellepärast et horisonti Äh, programmi puhul me nägime et, et ligemale üheksakümmend protsenti nendest programmidest äh, leiavad äh, kas-, rakendamist vanades liikmesriikides. Horisondi eelarvest üheksakümmend protsenti läheb vanadesse liikmesriigid ja biotoormepõhine majandus on just selline majandus, mis saaks väga hästi toimida Poolas või Rumeenias. ning kui vaadata läbi Äh, siis äh, äh, need ettepanekud, et kas need riigid on ikka tõesti konsortsiumis ka esindatud. ja veel üks asi. sellest konsortsiumist ja Euroopa Komisjonist meil oleks vaja selget ülevaadet, mis regioon, regioonides toimub. regioonides toimub arukas spetsialiseerumine ja ma tean, et paljudes äh, paljude riikidega on allkirjastatud partnerluslepingud ja seal on kirjas äh, asjad, mis on seotud biopõhise majandusega, ma tean, et see ma tean, et Poolas mõned äh, regioonid, Lublini regioon näiteks tegelevad sellega, aga seal ei ole asjad veel nii äh, väga hästi, aga ärge neid äh, kõrvale jätke Äh, äh, kui nad soovivad nende uute biotoormepõhiste majanduse mudelitega tegeleda, siis peaks neid ka kaasama, sellepärast et võib-olla kahe-kolme aasta pärast on äh, olukord teine, aitäh. aitäh, härra Van Nistelrooy, aitäh selle sõnavõtu eest, aitäh teie panuse eest kogu sellesse teemasse. ja nüüd annan sõna proua Lopes-Vermeiole. tere Äh, suur aitäh! Äh, biotoormel põhinev tööstusharu on äh, tõesti väga oluline ning see annab tõus, tõuke ka väga kapitalimahukatele sektoritele, kus just eriti palju töökohti ei luua, kui just VKE-sid ei ka, kaasata. biotoormel põhinev tööstusharu on eh, tööst-, tööstusharu, kus VKE-del on eh, väga raske tegutseda, sellepärast et on vaja suuri investeeringuid. ja arvestades selliseid takistusi, tahaksin küsida, milliseid meetmeid oleks võimalik just avaliku erasektori partnerluse raames rakendada, et kõrvaldada need tõkked, mis VKE-de teel on? Eh, sellised avaliku erasektori partnerlused võiksid olla väga kasulikud ettevõtetele selles sektoris Äh, sellepärast et nende kapital on piiratud. seni, kuni need äh, tõkked äh, VKE-de teele jäävad, on neil väga raske selles valdkonnas tegutsema hakata. Te olete üritanud töökavas sellega küll tegeleda, aga me ei ole suutnud leida õiget kontrollisüsteemi, mis tõesti võimaldab VKE-del nendest programmidest kasu saada. kui teil õnnestuks veel teised osapooled ja ka VKE-d kaasata, siis siis võib-olla Äh, pigem juhtub niimoodi, et suured ettevõtted on need, kes sellest kõigest kasu saavad ja seda VKE-de kulul, nii et, et ma lihtsalt mõtlen, kuidas oleks võimalik VKE-d ka siia kõik kaasata. Äh, kuna rohkem koordinaatoreid kohal ei ole, kas keegi soovib veel küsimusi esitada? Äh, proua Griffin, aitäh, esimees. sarnane küsimus Äh, asi puudutab äh, just nimelt äh, ulatust. biotoormepõhine majandus on tõepoolest väga oluline äh, Äh, kohalikele kogu, kogukondadele põhja, Ühendkuningriigi põhjaosas ja ma nägin teie kaardilt, et äh, Ühendkuningriigi põhjaossa need partnerlused ei ole jõudnud. meil on väga uuendusmeelsed ülikoolid ja ma tahtsin teada, kuidas äh, te kaasate neid põhjapoolsemaid Ühendkuningriigi piirkondi sellisesse part-, partnerlusse. aitäh! aitäh! härra Arnost, kaks minutit, palun. suur tänu, esimees, minu küsimus räägi, läheb samas suunas kui eelkõneleja oma. Euroopa suurettevõtted juba tegutsevad selles valdkonnas, aga veelgi olulisem on see, et äh, ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtted saaksid äh, selles sektoris äh, tegutsema hakata aktiivsemalt. oluline on moodustada klastreid ettevõtete, VKE-de ja ülikoolide vahel, sest nemad on ju need, kes loovad töökohti. kuivõrd seda aspekti on äh, antud projekti käivitamises arvestatud, kas on juba selliseid projekte, kus ülikoolid ja erasektor teevad koostööd. ja kuivõrd edendatakse seda meedet äh, spetsiaalselt, aitäh! aitäh ja nüüd proua Virkonen. kõneleja mikrofonita. kõneleja mikrofonita, tõlgid ei saa tõlkida suur tänu, esimees ähm, täname selle ettekande eest, on väga tore, et äh, laialdaselt üle kogu Euroopa on äh, võetud siin kokku suured ettevõtted, keskmise suurusega ettevõtted, väikeettevõtted, ülikoolid äh,, ja ka teadusuurimisasutused äh, biovaldkonnast. meil tuleb siin kindlasti panustada tootearendusena, kui meie eesmärgiks on saada võimalikult äh, palju äh, kasu põllumajanduse ja metsanduse kõrvalsaadustest, kui on eesmärgiks kasutada ära võimalikult palju ka prügi energia tootmise seisukohast, siis äh, me peaksime kindlasti äh, panema paika sellise seadusandluse, mis ei äh, takistaks äh, uute toodete kasutuselevõttu biomajanduses. teadusuurimus areneb ju edasi ja võib-olla tulevikus me suudame energiat toota sellistest toorainetest, mida me praegu ettegi ei kujuta. näiteks kui te teate mõningaid äh, seadusesätteid, mis sellist arendust äh, piiravad, äh, siis oleks hea, kui te mainiksite seda, arvestades seda, et tootearendus liigub ju kiiresti edasi. aitäh, proua Virkonen ja nüüd härra Helmer, kaks minutit. aitäh, esimees, selles ettekandes oli üks fraas, mis mind eriti rabas see projekt loob selge raamistiku pikaajalisteks investeeringuteks. nagu te täpselt teate, on praegu käimas suured arutelud parlamendis biokütuste üle, kaudse maakasutuse muutuse üle ja kõigi nende teemade üle üks arut-, asi, mida me biokütuste vallas ei ole näinud, on just nimelt selge raamistik eh, pikaajalisteks investeeringuteks. pigem oleme näinud vastupidist, oleme näinud, kuidas Euroopa institutsioonid panevad paika eesmärke Äh, mille alusel siis tööstus investeerib siis mõningatel juhtudel väga suuri summa, summasid, siis äh, me mõtleme ümber biokütuste üle, oma eesmärkide üle, me muudame reegleid ja seda sellisel äh, moel, et see täielikult õõnestab neid investeeringuid, mida tööstus on teinud ning ma tahaksin teada, kas see projekt, millest me täna siin räägime, äh, satub samasuguste regulatiivsete muutuste ohvriks, nagu me juba biokütuste vallas oleme näinud. aitäh, härra Helmer, kas on veel küsimusi? Äh, proua Kappel. Danke, Herr Vorsitzender. Ähm, auch ich möchte Ihnen gratulieren, dass Sie diese suur tänu mina tahaksin ka tänada, et te olete seda algatust väga kiiresti rakendanud. meil on oluline edendada biomajandust kindlasti. Te ütlesite, et selle algatuse esimene pakkumismenetlus on juba algatatud kevadel otsustatakse, kes saab lisatoetuse, mina tahaksin teilt küsida, et kuidas te teete koostööd ähm, liikmesriikidega? näiteks Austrias äh, on asutus, mis vastutab äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamisega. kas te oma pakkumismenetlustes teete äh, koostööd selliste ähm, asutustega või käib see kõik teie algatuse büroo kaudu? aitäh, proua Kappel, kas on veel küsimusi, ma ei näe rohkem küsimuse soove ja siis teen ettepaneku, et härra Verahtert vastaks küsimustele ja teil on kokku viis minutit aega. aitäh. ma alustaksin vastamist sellises järjekorras, nagu need küsimused mulle esitati. kõigepealt härra Van Nistelrooy märkused seoses regionaalsete fondidega ja aruka spetsialiseerumisega. ma arvan, et me toetame täielikult sellist lähenemist. see on selle algatuse juures väga oluline. meil ei ole võimalik Euroopa biotoormel põhinevat majandust, kui meil ei ole regionaalset biotoormel põhinevat majandust Äh, naftapõhises majanduses me sisuliselt viime nafta tööstusettevõtete juurde ja äh, nüüd, kui me räägime biotoormepõhisest majandusest, siis pigem me toome tööstuse tooraine juurde, me toome tööstuse sinna, kus on metsad, sinna, kus on põllud. nii et, et äh, seega on täiesti paratamatu, et selline sünergia tuleb luua kui kõnelda VKE-dest, siis ma arvan, et me kõik mõistame, et VKE-d on äärmiselt olulised selleks, et see algatus saaks olla edukas ning tegelikult see, kui see algatus välja töötati, siis eh, töötati välja ka terve rida meetmeid, tagamaks seda, et ka VKE-d saaksid selles algatuses osaleda. Te võib-olla märkasite, et selles biotormepõhises konsortsiumis eh, on väga palju Äh, VKE-sid juba osalised, nii et, et mm, ka nemad osalevad selle programmi töökava äh, väljatöötamisel. nii et, et nad on kohal olnud juba algusest peale, kui VKE-d äh, osalevad pakkumismenetlustes, siis äh, Äh, meil on sellised rahastamismeetmed, mis näevad ette, et teadus- ja arendustegevuses on äh, raha ette nähtud spetsiaalselt VKE-dele, ülikoolidele, teadusasutustele, nii et, et, et suured ettevõtted selles valdkonnas raha ei saa. see meede on just siis äh, kirjutatud selleks, et ka VKE-del oleks juurdepääs rahalistele vahenditele, mis selle initsiatiivi raames ette on nähtud. loomulikult äh, Äh, nagu Horisont kahekümne, kaks tuhat kahekümne puhul saavad VKE-d ka kasu nendest sihtmärkidest, mis on seatud, äh, kakskümmend protsenti nende osalust äh, algatuses. nii et, et me usume, et on rakendatud terve rida meetmeid, mis tagavad siiski selle, et ka VKE-d saavad osaleda. loomulikult me peame kogu seda asja tähelepanelikult jälgima ja kui tekib vajadus, siis ka vastavaid meetmeid rakendama Eh, mis puudutab nüüd Ühendkuningriigi põhjapoolsemate piirkondade osalemist, eh, võib-olla te natuke tõlgendasite seda kaarti üle, mida ma teile näitasin. me lihtsalt eh, näitasime Ühendkuningriigist osalust üldiselt, seal ei olnud mingit viidet sellele ainult, et ainult lõunapoolsematest piirkondadest ülikoolid osalevad. niisiis ma lihtsalt <laughs> äh, üritan edaspidi need kollased ringikesed kaardi peal panna keskele ja mitte alum-, kaardi alumisse serva. niisiis, ma oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, kuivõrd oluline on regioonide kaasamine, sest ilma regioonide kaasamiseta see algatus ei saa olla öö, äh, oluline. ja see kehtib ka Ühendkuningriigi puhul. nüüd öö, äh, seadustest tulenevad takistused. see loomulikult on väga oluline teema. jah, on tõsi, et ei piisa sellest, et meil on investeeringud ja teadus- ja arendustegevus, kui meil ei ole selliseid meetmeid, mis turu enda arengut soodustavad. niisiis me peame tõesti pöörama tähelepanu eh, sertifitseerimisele, avalikele hangetele ja kõigile nendele asjadele. Eh, meie arvates on eh, see, millega tuleks tegeleda just nimelt komisjoni tasandil ja meie siis tootjate poole pealt oleme tõesti väga mures ja tahame, et selles valdkonnas mingid arengud toimuksid ja nüüd jõuangi siis viimase küsimuse juurde. meie kogemused biokütustega. me oleme kogu sellest temaatikast vägagi teadlikud. see on üks näide sellest, kuidas heade kavatsustega algatus Äh, pöörab suunda, mida algusest peale polnud ette nähtud ja me oleme väga mures, et kui me asjale kohe äh, äh, korralikult ei lähene, siis võib ka selle algatusega sama asi juhtuda, nii et, et me üritame tõesti arvestada nende probleemidega, mis on tarbijatel, me üritame arvestada reguleeriva raamistikuga, turgudega, me üritame kaasata kõiki sidusrühmi kohe väga, päris algusest peale, hoolitsemaks selle eest, et et nad on selle algatusega algusest peale kaas-, kaasatud ja et neid ei lükataks selle projekti suunas kuskil lõppfaasis. ja koostöö liikmesriikidega äh, selle algatuse Äh, juures meil on ka nõndanimetatud riiklike esindajate rühm, me äh, liikmesriigid siis annavad nõu, millises suunas see algatus peaks liikuma ning äh, algatuse käivitamise faasis, faasis ka liikmesriigid siis väga aktiivselt osalevad meil ei piisa sellest, kui me investeerime vaid teadus- ja arendustegevusse, liikmesriigid peavad käituma aktiivselt ka selles vallas, et see tehnoloogia siis lõpuks ka turule jõuab aitäh, härra Verahtert, aitäh, et te siia tulite, tutvustasite seda algatust ja vastasite küsitus, küsimustele ja aitäh, härra doktor Kurt, et te ka tulite siia. ma arvan, et sellega oleme siis esimese arutelude vooru lõpetanud ja läheme nüüd siis tänahommikuse teise teema juurde, milleks on Horisont kaks tuhat kakskümmend, peamised progressi võimaldavad tehnoloogiad kui Euroopa juhtrolli tugevdajad töötleva tööstuse sektoris ja sel ajal, kui siin osalejad poodiumil vahetuvad, võite juba valmistada ette oma küsimusi ja tahaksin tutvustada Äh, tahaksin tutvustada härra Covert Kispersit ja Moments Patet DNO-st, äh, äh, see on Hollandi rakendusuuringute keskus enam-vähem sama, mis Fraunhofer Gesellschaft ning tahaksin teid siis tervitada. okei okay,, just see, Mr Patas, et see, hello okay advance the slides? Yes, okay. Oh, Mr. Mr. Tab. You get some help, no? <clears throat> So, uh, <clears throat> ladies and gentlemen. daamid ja härrad, uuring, mille meie komisjon tellis, on äh, võtmetehnoloogiate kohta progressivõimelised tehnoloogiad, mille eesmärk on aidata taastuvenergiat toota Euroopa töötleva tööstuse jaoks. jällegi on meil selle sessiooni jaoks tund ja viisteist minutit ja tahaksin paluda, et härra Kiisbergs kõigepealt tutvustab oma uuringut ja tal on selle jaoks aega kümme minutit, olge lahke. Thank you very much, uh, Mr Chairman suur tänu, härra esimees. meie jaoks on meie uurimuse tulemuste presenteerimine väga suur rõõm ja kuna meil on ainult kümme minutit aega, siis peame tegutsema kiiresti. kõigepealt äh, tahaksin teile andma äh, ülevaate sellest ettekandest, selle ettekande aluseks on siis raport äh, ja raportist on välja olulisemad osad. kõigepealt taust ja eesmärgid sellel uuringul. Äh, räägin natukene progressivõimelistest tehnoloogiatest, äh, meie peamistest leidudest selle uurim-, uurimuse puhul ning kokkuvõttes toon kokkuvõtted ja soovitused meie poolt. kõigepealt siis taust. taust on loomulikult see, et Euroopa taastub kriisist meil on vaja eh, majanduskasvu jaoks uusi allikaid. meil on vaja Euroopa tööstusbaasi tugevdada ja taaselustada selleks, et kasvatada konkurentsivõimet ning et suurtele ühiskondlikele väljakutsetele vastu seista. ja üks võtmeeesmärkidest on eh, saavutada eh, tööstustehnoloogiate osas liidripositsiooni, seda toetada ning siin on olnud äh, teatis ja kaks äh, kõrgtasemel äh, töörühma on progressivõimeliste, võimaldavate tehnoloogiate kallal tööd teinud. ja Euroopa fokusseerib praegu kuuele progressi võimaldavale tehnoloogiale, tulen selle juurde kohe tagasi. Euroopa Liit toetab neid tehnoloogiaid Horisont kaks tuhat kahekümne raames, mis on ka meie uurimise äh, toetaja ja teiste programmide raames ning äh, meie uuringu eesmärk oli aidata ITRE komisjoni liikmetel äh, välja töötada oma vaade sellele, kuidas progressi võimaldavad tehnoloogiad äh, uurimistegevuses, innovatsioonis toetavad Euroopa tööstusvõimekust ning eriti sealjuures just VKE-sid. nüüd Äh, tahaksin rääkida veidi progressi võimaldavatest tehnoloogiatest. Äh, me ei saa minna tehnoloogiatesse äh, detailselt, aga need on nanotehnoloogiad, pooljuhid, mikro- ja nanoelektroonika, seal uued materjalid, tööstuslik biotehnoloogia ning Äh, arenenud tööstussüsteemid, mis tegelikult integreerivad äh, siis äh, eelnevad viis progressiivvõimelist tehnoloogiat omavahel. võtmetehnoloogiates on just väga oluline see, et need on teadus- ja uurimistegevuse intensiivsed ning nende kasutamiseks on vaja kõrgkvalifitseeritud tööjõudu. Nad vajavad väga suurt mahtu investeeringuid ning kapitalipaigutusi äh, Nad aitavad innovatiivsetel uutel toodetel välja töötatud saada ning eh, nad võivad aidata moodustada eh, uute tööstusbaaside platvorme, just need süsteemsed progressi võimaldavad tehnoloogiad. Eh, me alustasime oma raportit sellest, et vaatasime progressi võimaldavaid tehnoloogiaid üleilmsest kontekstis ning me näeme praegu pilti äh, mis näitab, et Euroopa on teadmusloomes väga oluline maailm, juhtmaailmas. väga palju on patente, väga palju on teadusuuringuid ja artikleid, aga me ei ekspordi seda teadmist. ja see on äh, surmaoru probleem, mille juurde me kohe tuleme. me näeme, et äh, Aasia on praegu juhiks äh, masstoodangus, mis puudutab progressi võimaldavate tehnoloogiate kasutamist aga äh, nende äh, siin konkurentsieelis praegu väheneb, sellepärast et Hiina äh, tööjõud on aina kallim ning ka masinate ja robotite kasutamine tööjõu rolli selles tööt-, tootluse, töötmises vähendab. Euroopal on mitmeid progressi võimaldavad tehnoloogiate klastreid juba Äh, siin on äh, mõned välja toodud, äh, mina Logic Grenoblis, Bayern Photonics Saksamaal ning on mitmeid hargmaiseid klustreid, klastreid samuti Bioväli, Medicon Valley, kus on Taani ja Rootsi kaasatud näiteks nüüd räägime siis nendest nõndanimetatud surmaorgudest. surmaorg on kontseptsioon, mis on seotud küsimusega, kuidas tehnoloogiaid toodetesse äh, süstida. mida on selleks vaja? vaja on kolme sammast. Äh, selleks, et surmaorust üle saada. esiteks siis tehnoloogilised äh, uuringud, edasi toodete prototüübid ning on vaja ka konkurentsivõimelist äh, töötlevat tööstust selleks, et äh, nendest toodetest teha äh, täisväärtuslikud tooted. sellest surmaorust on juba mitmeid kordi räägitud, küsimus ei ole selles, et see oleks ainult tehnoloogiline surmaorg ja seetõttu on kaks erinevat surmaorgu nii-öelda tehnoloogiline ning see, mis on seotud innovatsiooni ja ettevõtlusmudelitega ja mõlemad valdkonnad äh, vajavad praegu meie tähelepanu. me näeme, et äh, see tuleks siin ümber pöörata. Äh, tegemist on tehnoloogia valmiduse tasanditega. see on väärtusahel, mis läheb uurimis, teadusuuringutest kuni prototüüpide ja töötleva tööstuseni välja Euroopa Komisjon kasutab äh, tehnoloogiavalmiduse tasandit, siin on üheksa äh, sammu välja toodud, nagu te näete siin slaidi allosal ning oluline on siin öelda, et äh, käesolev raamistik näitab seda, et tehnoloogiavalmidustase, nagu see nimi ka viitab, on tehnoloogiast lähtuv, aga väga oluline on siin ka see noole ots, sotsiaalne innovatsioon, ettevõtlusmudelid äh, ja kõik see äh, pehmem osa. Äh, pean vist siin tempot tõstma, ütleb kõneleja. mida on siis vaja selleks, et progressi võimaldavad tehnoloogiad hästi strateegiasse asetada, mitu sammast on siin vajalik, kõigepealt on Euroopa Liidu vahendeid selleks, on vaja poliitikate koordineerimist Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandil, vaja on juhtimisstruktuure, mis on sellele strateegiale pühendatud ning on vaja selleks instrumente, et tagada kõigile konkurentsi, äh, sarnased konkurentsitingimused. edasi, mida siis progressi võimaldavad tehnoloogiad Horisont kaks tuhat kakskümmend raames tähendavad? siin äh, oleme vaadanud äh, mitmeid teisigi Euroopa Liidu instrumente ja tegevusi progressi võimaldavad tehnoloogiad on Horisont kaks tuhat kakskümmend tuumaks, kolmkümmend miljardit eurot on selleks eraldatud pilootliinidele antakse esimene eelis, nimelt äh, prototüübide arendamine välja äh, äh, töötlemisettevõtetes. see on selleks just, et surmaorust üle saada nii-öelda. komisjoni tegevused kaasavad just kõrgema taseme tehnoloogia valmidus aspektid siin riigiabi äh, eeskirjadega probleeme ei teki. Äh, mida rohkem töötavale tööstusele aga ligi liikuda, seda, seda teravamaks muutuvad riigiabi, abireeglite äh, probleemid. kindlasti on vaja tööstuse suuremat kaasamist ning liikmesriikide sekkumise vähendamist selleks, et turumoonutusi vältida VKE-de puhul loomulikult on oluline see, et neile peab andma rahastamise võimaluse innovatsioonikeskuses eh, ja uurimiskeskused ei ole neile niivõrd hästi kättesaadavad ja seetõttu tuleb neid kindlasti ka nendesse kaasata. tööstus on kindlasti turgudele kõige lähemal ning eh, progressi võimaldavad tehnoloogiad vajavad mõlemat eh, pikaajalist innovatsiooni ja uurimistegevust ühest küljest ning ka turule sisenemist teisest küljest konkreetsemat äh, progressi võimaldavate tehnoloogiate äh, äh, siin sambad on jagatud järgnevalt kolmteist miljardit tippteaduse jaoks, teine sammas tööstusliiderlus seitseteist miljardit, siin ühiskondlikud muutused, kolmas sammas, siin ei ole konkreetset eelarverida, aga Äh, toetatakse progressi võimaldavate tehnoloogiate innovatsioonibaasi. Horisont kaks tuhat kakskümmend partnerlused kolm koma viis miljardit äh, äh, ning teised Horisont kaks tuhat kakskümmend tegevused, Eureka näiteks. aga loomulikult Horisont kahe tuhande kahekümnendale lisaks on ka erinevaid teisi programme, erinevad nutistrateegiad, mis progressi võimaldavate tehnoloogiate kasutuselevõttu soosivad siin kombineeritakse rahastamist erinevatest allikatest, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa Liidu tõukefondid selleks, et tegelikult kogu väärtusahel toetusega ära katta. siin on üks näide Äh, rahastamise kombineerimisest ja loomulikult siin võtmeaspektiks on see, et kui Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondide vahendid äh, ühte patta visata, siis dubleerimist ei tohiks siin olla, nii et samasuguste tegevuste jaoks kahte korda ei makstaks. jätan siin mõned slaidid vahele äh, ajanappuse tõttu, ütleb kõneleja aga oluline on see, et progressi võimaldavad tehnoloogiad, nende tähendus siis tööd Ähm, töövõimaluse ja majanduskasvu tarbeks on see, et äh, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt äh, toodab töökohti. Äh, uute tehnoloogiatel baseeriv tööstus mõjutab kindlasti tööjõudu. väga palju on siin tootedisaini, teadus- ja arendustegevust ning teenuseid, mis lõpuks tööjõudu vajavad. progressi võimaldatud tehnoloogiate kasutuselevõtt Äh, tähendab äh, uusi oskusi ja nende rakendamist ning äh, küsimus, et kas meil võib olla siin oskustel lõhe, kvantitatiivselt ilmselt mitte, aga kvalitatiivselt on küsimus, et tõepoolest kõrgtehnoloogiliste oskustega tööjõudu on väga vähe kokkuvõttes eh, tahaksin öelda, et eh, progressi võimaldavad tehnoloogiad keskenduvad praegu kuuele tehnoloogiale eelkõige ja meil on vaja paindlikkus eh, tehnoloogiate valimisel, sellepärast et need arenevad väga kiiresti, näiteks siin tarkvara on praegu progressi võimaldavate tehnoloogiate osas puudu. tehnoloogiate survestamine selles kontseptsioonis toimub väga tugevalt, aga suurte väljakutsetega üldisemalt on vaja see siduda rohkem VKE osalemine on oluline. see peaks olema äh, uus instrument, äh, VKE-de kaasamine siis samamoodi äh, mitmekasutajaga tehnoloogiate infrastruktuurid on tähtsad, samuti erinevate rahastamisvõimaluste kombineerimine selleks, et erinevates mm, tööstus innovatsioonitasandites kaasa mängida. Äh, aga progressi võimaldavate tehnoloogiate kasutuselevõtt tähendab ka seda, et meil on vaja teenuseid ja seda kõike ümbritsevat, mitte ainult tehnoloogiaid endaid. Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondide rahade kombineerimine on oluline selleks, et terve väärtusahel ära katta toetustega, aga äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend fokusseerib eelkõige tippteadustel, tippteadmistele ning tõukefondid äh, Äh, siin just regionaalsele arengule, eriti vähem arenenud regiona-, regioonidele. nagu ma ütlesin, väärtusahel on vaja täielikult ära katta, aga see võib näiteks riigiabi äh, äh, reeglitega põrkuda siin. edasi, progressi võimaldavad tehnoloogiad otsest tööhõivet ei suurenda, aga teenused, mis eelnevad tehnoloogiate väljatöötamisele ning järgnevad kasutuselevõtule kindlasti Äh, loovad uusi töökohti ja kindlasti on vaja tippteadmisi. suur tänu, äh, härra Kispers, ütleb härra esimees, soovitan teil kõigil, et äh, vaadake otsa sellele väga huvitavale ja palju tähenduslikule dokumendile, see näitab väga hästi meile selle teema tuuma kätte. Lähme koordinaatorite juurde. jälle härra Van Nistelrooy on olnud pikka aega selle projekti juures Äh, suur tänu, me rääkisime juba biotehnoloogiatest äh, ja siin on väga suured äh, ühisused nendel teemadel. me oleme siin praegu kakskümmend miljardit investeerinud ja kui me tahame häid tehnoloogiaid luua, siis järgmine samm minevikus oli see, et neid tuleks müüa Aasiale. kas äh, Äh, siin ei ole midagi kirjas selle kohta, kas me tõesti teeme järgmine, jällegi niimoodi, et me stimuleerime uusi võimalusi ja siis anname ettevõtetele vabad käed, et müüge need äh, algatused kõik maha Aasiasse. Äh, kui meil ei ole suuri ettevõtjaid ja tõepoolest meil on Hollandis mitmeid väga edumeelseid ettevõtteid, Äh, Aasia ettevõtted, Samsung näiteks äh, ja siin äh, Ameerika Ühendriikide ettevõtted tulevad euro-, tulevad äh, Hollandisse, et meilt õppida. oluline on see, et me oma teadmisi väga hästi kaitseksime ja hoiaksime äh, aga siin ei ole midagi kirjas selle kohta. edasi riigiabi küsimused. jah, Horisont kaks tuhat kakskümmend on praegu pilootfaasis, me võime minna edasi, nii nagu näiteks USA on juba teinud seda. USA on liikunud edasi äh, ja kaugemale, kui meie oleme siiamaani suutnud. kas te saaksite öelda, et kas me võime selles suunas liikuda enne, et ilma, et meid kasu, äh, kasutat-, meiega kurjustataks? ning lõpuks mul on hea meel, et te tõukekohande mainisite, see on väga oluline, sellepärast et nüüd on kakskümmend protsenti eh, regionaalpoliitika on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend raames eh, uuendatud. me oleme öelnud, et meie esimene prioriteet on innovatsioon ja teadmised ja ka teadmustaristu, eh, inimeste hari, harimine ja teadusuuringute taristu. nii et äh, selleks on antud ka juba suunised kõikidele nii progressi võimaldavates tehnoloogiates kui ka liikmesriikides ja ülikoolides. meil oleks vaja mingisuguseid suuniseid, kuidas erinevad osapooled saaksid neid rahasid kasutada. Äh, nii et. nii et äh, nii, minu poolt siis need kaks küsimust ja suur tänu teile suur tänu ja proua Kreel, palun! suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, veel kord äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondide küsimust puudutada õige on see, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, toetab peamiselt tippteadmisi ning tõukefondid regioonide arengut. kui ma aga nüüd äh, vaatan lähemalt, kui palju eelarvevahendeid tõukefondide aluses on ning et uurimistegevusi ja innovatsioon on tõukepoliitika üks olulisi Äh, vahendeid ning ma tulen ise piirkonnast, mis on olnud mahajääjate hulgas, äh, nimelt Saksimaalt. me alustasime seal äh, looma selliseid majaka initsiatiive, kes tä-, täppisteadmiste ja tippteadmistega tegeleksid. see, mida me teeme Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukepoliitika sidumises on piisavalt intensiivne selleks, et eh, või, eh, mõlemad eesmärgid siin täita. ma arvan, et me räägime siin eh, nutikamast poliitikast, aga me ei loo tegelikult, me loome võimalusi, aga me neid ei kasuta. kas oleks võimalik ehk intensiivsemalt sellele küsimusele teada, aitäh! suur tänu! härra eh, Temporano, palun. Salve, una domanda relativa all'impiego delle tecnologie 3D. tahaksin eh, puudutada eh, progressi võimaldavate tehnoloogiate kasutamise kohta. kas 3D tehnoloogiad on progressi võimaldavad tehnoloogiad ning kas seda sektorit oleks võimalik ka nende allikate alt arendada? suur tänu, proua Griffin, palun. suur tänu, härra esimees. kommentaar ja küsimus minu poolt. Äh, minu märkus on see, et Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, maksete viivitus võib olla väga äh, haavav, eriti just VKE-dele ja sellega me peame tegelema, aga Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondide vahendite sidumine, et Äh, nimetasite äh, Manchesteri äh, tehnoloogiaettevõtet, aga noortel on vaja töökohtadele ligipääsu just vähem arenenud piirkondades. kuidas oleks võimalik nendes tööstussektorites kõrg, kõrgtasemel töökohti saada tulevikus? Äh, ja sealt järgmine küsimus, kuidas tagada, et äh, regionaalsed äh, tõukefondid ja teised oleksid seotud kokku selleks, et noortel inimestel oleks nendes tööstuses ja mm, võimalik saada tulevikus häid töökohti just mahajäänud regioonides. suur tänu, proua Griffin, kas on veel küsimusi kellelgi, daamid ja härrad? ei näe, et oleks, siis ehk äh, härrased siin vastaksid nendele küsimustele. suur tänu, proua esi-, härra esimees. Äh, võtan siis esimese küsimuse kohe mis puudutab äh, suuremahulisi investeeringuid ja kas me kaotame oma konkurentsieelise Aasia riikidele, nii nagu ka minevikus. ja kas ja kuidas on meil vaja kaitsta oma innovatsiooni ja oma teadmisi. ma arvan, et äh, kui me räägime patentidest äh, ja teistest traditsioonilistest äh, instrumentidest meie teadmiste kaitseks, siis meie uuringust koorub välja see, et kui me innovatsioonibaasi kiirendame ning mõtleme väärtusahela peale ja erinevate tehnoloogia valmisuse eh, tasandite sidumisele tõhusamal moel on meil võimalik liikuda ka kiiremini edasi eh, siis baasuuringutest ja baastehnoloogia arengult eh, prototüüpide tegemisele ning ka toodete tootmisele. ma arvan, et see olekski võtmeinstrument tagamaks, et me Äh, jõuame edasi ja hoiame ka oma konkurentsieelist, sellepärast et äh, rahvusvaheline konkurents äh, kahtlemata tiheneb ja meil on vaja olla siin kindlasti eesrinnas, õppida teiste kogemustest ning mõelda, kuidas innovatsiooni kiirendada, kuidas teadusuuringutest toodeteni kiiremini jõuda ning tugev patendi süsteem on pikemaks äh, perioodiks Euroopa jaoks garantiiks äh, selleks, et jääda ikkagi äh, eesrinda. ja kolleeg vastab teisele küsimusele Ameerika Ühendriikide kohta. But let me also first uh... ma tahaksin kõigepealt öelda midagi ka esimese küsimuse kohta Nendest küsimustest on päris palju räägitud, me kulutame palju raha, investeerime seda uurimistegevusse, aga need äh, tulemused leiavad rakendust teistes maailma piirkondades. aga meil on ka olemas selline nähtus nagu ülekandumine. ehk siis, et äh, kui investeerida Euroopasse, siis see kandub üle ka regionaalselt ja kohalikult ja meil on võimalik äh, stimuleerida äritegevust äh, regionaalselt, aga sellele tuleb keskenduda. oluline on see, et äh, teadus-, uurimis- ja arendustegevus on tänapäeval globaalne tegevus. ja me ei saa öelda, et meil on vaja arendustegevust, mis edendaks ainult Euroopat, ei saa seda nõuda, sellepärast et kui niimoodi teha, siis äh, kaotatakse ära seos teiste piirkondadega. meie raport näitab, et äh, kui vaadata väärtuste ahelat, siis tuleb tagada, et Euroopas on väga palju potentsiaali, et äh, teadusuurimust äh, teha, meil tuleb kaasata erinevad rahastusallikud, rahastusallikad, näiteks ka erasektorist on näiteid, kuidas Samsung ja teised äh, toetavad äh, teadus- ja arendustegevust. ja teine küsimus, mis puudutab äh, Flow2 tootmist Ühendkuningriigis. Ühendkuningriigis, USA-s, Aasias on väga palju tegevusi, teadussaavutusi üritatakse paremini ära kasutada. meil on olnud erinevaid projekte, mille raames me oleme analüüsinud äh, USA tegevusi föderaalsel tasandil on olukord äh, selline, et nad äh, toetavad piiratult prototüüpide tooteks arendamist, aga osariikide tasemel on olukord teistsugune näiteks äh, toetatakse seda, et äh, Fuji äh, tootmine tuleks teatud osariiki, selliseid tegevusi meil Euroopas on piiratult. nii et olukord on palju keerulisem. ma usun, et meil tuleb äh, kombineerida Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend äh, ja ka teised algatused. ja mis puudutab nüüd veel viimaseid küsimusi teadus- ja arendustegevuse kohta ja 3D printimise kohta. tegemist on tõesti keerulise tehnoloogiaga, see on seotud nii tööstustoodangu kui ka mikroelektroonikaga on vaja kõrgetasemeliste oskustega töötajaid, väga palju äh, loomulikult tuleb sinna ka kapitali investeerida, selles osas oli teil täiesti õigus. Äh, veel kaks küsimust. mis puudutab nüüd äh, seda, et äh, kas on äh, tagatud äh, konkreetsed äh, seosed Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ühtekuuluvusfondide vahel, kas need ühendused on olemas, kas me oleme täheldanud potentsiaalseid sünergiaid? ma usun, et vastus sellele küsimusele peaks olema, et veel mitte. me oleme juhtinud tähelepanu mõningatele põhiraskustele. horisont kaks tuhat kakskümmend keskendub äh, tippteadmiste edendamisele. tõukefondid, ühtekuuluvusfondid lähtuvad teistsugusest loogikast ja seetõttu on tihtipeale keeruline neid äh, omavahel äh, kokku siduda. väga oluline on alusuuringutest kuni tootmiseni, kogu seda ahelat äh, vaadata. tähtis on kaasata tõukefondi, et äh, toetada tootmist äh, nutika spetsialiseerumise strateegiate kaudu. ma usun, et siinkohal on vajalik välja arendada teatud äh, katsed, eksperimendid. Äh, me peaksime kindlasti äh, üritama õppida sellest, kuidas neid programme paremini omavahel seostada, tagades, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend tõesti edendab tippteadmiste edasiarendamist ja samas teiste fondidega oleks võimalik Äh, panustada rohkem tootmisele. ja nüüd äh, viimane küsimus. me oleme täiesti nõus sellega. on äh, oluline ühendus Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondide vahel. kui meil on vaja kõrgetasemelisi oskusi, siis ei tähenda ainult seda, et meil on vaja insenere ja doktorante, meil on vaja kvalifitseeritud tööjõudu, kes äh, oleksid võimelised äh, töötama kõrgetasemeliste äh, töövahenditega ja me ei peaks keskenduma oskuste parandamisele mitte ainult ülikoolides ja polütehnikumides, vaid juba äh, madalamal tasemel peaksime keskenduma inimestele, kes töötavad ähm, vabrikutes. tähelepanu on vaja pöörata erinevatele hariduse tasemetele ja tuleb äh, kindlasti edendada põhioskuste äh, õppimist. ja tähtis on kindlasti äh, panustada rohkem äh, haridusse ja oskuste arendamisesse, et olla konkurentsivõimelised globaalselt. nii ähm,, kolleegid on olnud äh, kõneajast kinnipidamisel niivõrd äh, distsiplineeritud, et äh, ma saan anda võimalusi äh, veel küsimuste esitamiseks äh,. kolleeg Ženike, palun eh,. suur tänu, esimees väga õige on see, et äh, fotoonika on tõesti võtmetähtsusega uus tehnoloogia, nagu me täna kuulnud oleme. aga võtmetähtsusega on ka inimkapital, nagu juba öeldi. kui me räägime täistööajaga töötamisest, siis on väga oluline, et äh, teaduses ja tehnikas oleksid meil täistööajaga kõrgelt kvalifitseeritud äh, töövõtjad äh, olemas. meil tuleb kindlasti panustada ka teadlaste karjäärile, kes tulevad välja tippsaavutustega, aga neil on väga keeruline ühendada pere ja tööelu, kui nad üldse julgevad äh, pere luua. kolleeg Van Nistelrooy. me töötame siin globaalses äh, kontekstis, ähm, ähm, teadmiste ülekande kontekstis. me arendame erinevaid tehnoloogiaid, oleme arendanud äh, välja akude tehnoloogiaid, aga ei tooda neid enam Euroopas. ASML on erand ja kõikidel pooljuhtidel on nüüd tootmiskohad mujal, see on kõik Euroopast läinud. võib-olla see ei ole teie uurimuse nüüd kontekst siin, aga kui meil ei ole kõrgematasemelist tööstuspoliitikat, mis kaitseks äh, teadmisi, kui ettevõtted saavad kõike välja müüa, siis äh, see olukord muutub aastakümnetega siin äh, drastilisemaks. meil peaks olema poliitika selleks, kuidas kaitsta Euroopa teadmisi võib-olla me anname teadmisi liiga lihtsalt ära. Te ütlesite, et ja nii need asjad äh, toimivad, on head näited. aga mina olen natukene mures, sellepärast võib-olla see ei ole teie uurimuse kontekst otseselt, aga minu kommentaar on nüüd küll selline. suur tänu. veel kaks äh, kolleegi soovivad sõna ja siis ma sulgen kõnede nimega. proua Kape, palun. tänan, esimees oma sõnavõtus äh, te mainisite seda, kuivõrd oluline on innovatsioon ja ka toote valmistamise faas väärtuse loomise ahelas. Te toonitasite, et äh, meil tuleb üle saada kahest nii-öelda surmaorust Teie sõnavõtust jäi aga puudu kolmas valdkond ehk turule viimine. kas mitte siin Euroopas ei ole meil probleemi, et meil on palju teadmisi, meil on head teadusuurimusvahendid, aga meil on vähe vahendeid, millega panustatakse toodete turule viimisele kas äh, nende välja töötatud äh, toodete turule viimine ei olegi mitte see lünk, milles Euroopa on maha jäänud me arendame välja kõrgetasemelisi tooteid, aga ei ole ette nähtud äh, vahendeid, mis toetaksid nende äh, turule viimist. kas on olemas äh, vahendeid ja samme, kuidas te tahate edendada selliste tehnoloogiate turule viimist? suur tänu ja nüüd proua Kudiška, palun. tänan, esimees. ja ma tahtsin öelda järgmist ma ei ole nõus ähm, sellega, mis siin on öeldud selles raportis. näiteks leheküljel kuuskümmend seitse on toodud välja järeldus, tsiteerin, kui kasutada tõukefondide vahendeid ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid vähem arenenud piirkondadele siis äh, see kõik äh, edendab äh, tippteadmisi ja nii edasi. seal ei räägita midagi paremini arenenud piirkondadest, aga ma arvan, et see on liiga üldistatud lähenemine. kui me räägime teadusarendusest, siis kõige paremad šansid ka uutes liikmesriikides on äh, just äh, nendes piirkondades, kes on investeerinud äh, laboritaristusse, kes on arendanud välja laborid. viimases finantsraamistikus oli Poolas olukord selline, et äh, üsna suurel määral investeeriti kõige moodsamatesse laboritesse, kõige moodsamasse tehnoloogiasse ja nüüd meil on olemas Poolas väga moodsad laborid, äh, mis on ähm, kohati paremad kui Prantsusmaal või Saksamaal. meil on äh, väga head laborid olemas ja neid tuleks ka kasutada, see on otsustava tähtsusega. teadlased äh, peaksid tegema koostööd, eriti just nende võtmetähtsusega tehnoloogiate puhul. ja mis saab vähem arenenud piirkondadest, kas neid on võimalik äh, arendada intelligentse spetsialiseerumise kaudu ehk võib-olla oleks võimalik Euroopa regioonidele teatud standardid äh, panna ja lasta neil rohkem spetsialiseeruda. ja viimane küsimus, härra Sorinio, palun. tänan. minu küsimus on seotud sellega, et äh, kuidas meil õnnestub äh, hoida suuremat osa väärtusketist Euroopa pinnal, sellest väärtusketist, äh, väärtusahelast, mida luuakse nendele tehnoloogiatele, see on väga oluline. ma arvan, et siin on kaks suunda olulised, kõigepealt ühisettevõtted. me peaksime kindlasti panustama äh, nelja või viite ühisettevõtte klastri loomisesse sellistes valdkondades, kus Euroopa on juba juhtival kohal. me peame panustama neid, panustama nendele klastritele, mis toovad globaalselt kaasa lisaväärtust ja ei koli ümber Aasiasse. siis me saame panustada ka tööhõivele ja järgmine küsimus on rohkem seotud Portugaliga, aga võib-olla see on seotud ka teiste riikidega. meil on väga palju probleeme patentide haldamisega, tihtipeale patendid äh, luuakse avaliku rahaga või avaliku ja erasektori rahaga, aga siis nad äh, müüakse. me peaksime looma avalikud fondid patentide jaoks, nii et äh, töötataks välja patendid niimoodi, et kui need on äh, saanud äh, loomiseks äh, avalikku raha, et siis neid hallatakse ka pärast avalike rahadega, nii et me saame kaitsta seda, mida me oleme loonud. Ähm, suur tänu ja nüüd on panelistidel võimalus vastata. tänan, esimees. ma üritan vastata esimesele küsimusele, mis tegelikult lähtub äh, juba varasemast teemast, mida me mainisime, ehk siis äh, inimressurss ja võtmetähtsusega tehnoloogiad. tõepoolest, äh, inimesed on äh, kõige olulisem ressurss, kui me räägime võtmetähtsusega tehnoloogiatest. küsimus on selles, kuidas äh, hoida äh, teadmispagasid siin. loomulikult äh, riigiti on siin olukord äh, väga keeruline. mõnedes riikides on kõrgelt kvalifitseeritud inimestel väga keeruline leida tööd juhtivates tööstusettevõtetes, aga on riike, mis ähm, peavad kasutama oma tööstuses Hiina ja India insenere ja kui vaadata meie tehnoloogiaülikoole, siis äh, suur osa üliõpilastest on tegelikult Aasiast pärit. ma ei oska öelda nüüd üle, äh, ma ei oska öelda kogu Euroopa kohta, aga olukord siiski muutub, äh, on näha positiivseid märke näiteks Hollandis on olukord selline, et alates kriisist tunnevad inimesed rohkem huvi inseneriteaduste vastu, näiteks äh, matemaatilise inseneriteaduse vastu, sellepärast et äh, selles valdkonnas on äh, töö leidmise šansid head. osad tehnikaülikoolid pidid isegi piirama uute üliõpilaste vastuvõtmise arvu. nii et osades riikides on näha, näha positiivseid märke, aga teistes riikides on võib-olla olukord keerulisem ja ma usun, et äh, Euroopa tasandil on ka võimalik palju ära teha selleks, et äh, aidata kaasa kõrgelt kvalifitseeritud äh, töötajate töötaseme tõstmisele. suur tänu. ja nüüd teine küsimus ja härra Van Nistelrooy, vastuseks teie küsimusele. globaliseerumisega seotud probleemid. et investeeritakse Euroopasse ja siis kõik lekib mujale maailma. ma usun, et äh, suured ettevõtted on äh, olulise tähtsusega nii-öelda et keskused Euroopas ja mitte ainult tööhõive seisukohast. suurtel ettevõtetel on järjest vähem äh, töökohtade loomist, sest nad panustavad automatiseerimisele ja neil on mitmesuguseid äh, teisi meetmeid, kuidas kärpida kulusid ja nii edasi. Nad investeerivad väga palju teadus- ja arendustegevusse, see on oluline. otsustava tähtsusega sealjuures on see, et äh, Euroopa peab äh, panustama Euroopa peaks panustama rohkem tootmise ahela alumistele etappidele, kui äh, seda teha, kui kaasata VKE-de e klaster samuti, siis on võimalik äh, paremini töökohti luua. hea näide on Infineon, mis äh, tegeleb ähm, Austraalia, äh, vabandust, Austrias elektroonika tootmisega. Nad äh, panustavad väärtusahela madalama osa ettevõtetele mikrokiipide tootmisel ja nad on loonud innovatiivset Ähm, ökosüsteemide poliitikat, nad äh, katavad kogu äh, väärtuste ahelat, nii et ma arvan, et me ei peaks äh, keelama teadus- ja arendustegevuse nii-öelda leket teistesse piirkondadesse, tuleb olla proaktiivne, tuleb tagada, et ka suurtel ettevõtetel oleks nii väärtusahela Ähm, alamalüli kui ka ülemalüli äh, ettevõtteid, kes teevad nendega koostööd, kes on nendega seotud ja et need asuksid Euroopas. Ähm, nii palju vastuseks teile. suur tänu. Ähm, oli veel küsimusi, millele ma vastaksin? esitati küsimus selle kohta kas äh, on võimalik äh, siduda omavahel Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondid, et kas äh, osades piirkondades on olukord selline, et oleks võimalik kasu saada nende fondide ühendamisest ja see Poola näide oli tõesti näide selle kohta, kuidas on äh, hea te-, investeerida tehnoloogilisse võimekusse ja kes seda veel teinud ei ole, peaks seda kindlasti tegema, et äh, edendada oma tööstuse äh, tootmise arengut. uued piirkonnad võivad tõesti siin teha olulise hüppe edasi ja areneda kiiremini kui mõned äh, vanemad äh, tootmispiirkonnad. nii et äh, igal piirkonnal on omad eripärad, võib-olla uutel äh, piirkondadel on teatud uusi võimekusi ja vanemad tööstuspiirkonnad võivad just nimelt silmitsi olla üleminekuraskustega, nii et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondid on erineva loogikaga, see on tõesti õige, aga iga piirkond äh, peaks ise vaatama, kuidas oleks võimalik äh, neid äh, erinevaid programme koos kasutada, igal piirkonnal on vaja oma strateegiat ja see ongi just nutika spetsialiseerumise strateegia mõte, et igaüks selekteerib välja omad tugevused. oli ka küsimus äh, turustamise kohta. pilootprojektide algatused, näidanud turustamine on väga oluline. toodete turule viimise osas tuleb öelda, et pilootprojekt tähendab seda, et kaasatakse tootmine, aga ka organisatoorsed muutused, äh, turule viimine, ma olen täiesti nõus sellega, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend pöörab äh, vähe tähelepanu sellele, kuidas toetada ettevõtteid toodete turule viimisel, nii et ma olen sellega täiesti nõus. suur tänu kõikide selgituste eest daamid ja härrad, tahaksin teile öelda, et eile õhtul kohtusid koordinaatorid ja nad võtsid vastu järgmised otsused. üheks äh, otsuseks oli see, et mitteseadlikud arva-, mitteseaduslikud arvamused, äh, näiteks ressursside tõhususe äh, osas, mille esitasid rohelised, teemaks on liikumine tsirkulaarmajanduse suunas, ja kuue esitas äh, arvamuse territoriaalse äh, ühtekuuluvuse edendamise kohta Euroopa Liidus. tundub, et muude küsimuste all keegi sõna ei soovi, nii et äh, teatan, et järgmine koosolek saab meil olema seitsmeteistkümnendal novembril viisteist null null kuni kaheksateist kuuskümmend Brüsselis ja head päeva teile!